selle eest, et te oma reeglid, reeglitest kinni peate. kas teie ka soovite ainult kodukorda puudutava küsimuse esitada, härra Kelly, ainult kodukord? aitäh!